majandus- ja finantskriisiga ei ole seotud sellega, kes peaks saama raha ja kes mitte, vaid need on seotud äärmuslusega. kui teie istuksite siin, kus mina istun, härra president, siis te saaksite aru, millised trendid praegu Austrias äh, pead tõstavad. jah, kuid sellega lõpeb, äh, lõpeb teie sõnavõtuaeg ja lõpeb ka debatt ning äh, me hääletame täna hommikul kell üksteist ehk siis kohe varsti. nüüd aga liigume me järgmise päevakorrapunktini, milleks on komisjoni avaldus mis puudutab äh, Nigeerias, äh, Jossis Nigeeria piirkonnas toime pandud õudusi jaanuaris ja märtsis. ning sõna saab härra Rehn komisjoni nimel. president, äh, honorable members. lugupeetud president, lugupeetud ähm, äh, parlamendiliikmed, me oleme suure kurvastusega teada saanud, et Omar Musa ja Radua, kes oli Nigeeria enne president, suri eile õhtul ning äh, tema andis väga suure panuse Nigeeria poliitilisse ja majandusellu. ning äh, läbi oma poliitilise tegevuse aitas ta kaasa Nigeeria stabiliseerimisele ja äh, Lääne-Aafrika, Lääne-Aafrika arengule üldiselt minu meelest on nii, et Nigeeria põhiseaduse järgi saab äh, härra äh, Kurlak äh, automaatselt järgmiseks äh, presidendiks, härra Kudlak järgmiseks presidendiks äh, ning äh, ma arvan, et, et asepresidendiks saab siis Põhja-Nigeeria Äh, esindaja ning see avab Nigeeriale nii-öelda äh, uued väljavaated. Euroopa Liit on olnud äh, Nigeeria pühendunud partneriks juba pikka aega, ta on püüdnud Nigeeriale anda konstruktiivset abi ning on seda teinud ka viimastel kuudel, mis on poliitiliselt olnud Nigeeriale väga rasked. vägivaldsed konfliktid Yossi linnas ning ümbritsevates külades jaanuaris ja märtsis olid äh, sellised, et on teatatud äh, sadadest ähm, hukatud ohvritest ning äh, loomulikult ka paljudest vigastutust, vigastatutest ning see on kaasa toonud suurt ähm, kurvastust kogu Nigeeriale. tuhanded inimesed on jäänud koduta ning ning kui äh, me mõtleme nendele õudustele, mis Nigeerias on toime pandud, siis on selge, et Euroopa Liit peab äh, reageerima väga resoluutselt. jaanuaris ja märtsis äh, toimunud sündmuste järel võttis Euroopa Komisjon ühendust Nigeeria Punase Ristiga ja nüüd on teada, et humanitaarabi andjad jõudsid ohvriteni ning haiglad suutsid ohvrid ka vastu võtta. Euroopa Liit ähm, muidugi mõistab hukka vägivalla. Äh, Catherine Ashton andis jaanuaris välja ühisavalduse koos Hillary Clintoniga, kus ütles, et ta kahetseb sügavalt Nigeerias toimunud vägivallapuhangut ning äh, seda, et paljud inimesed kaotasid elu. Äh, mõlemaid osapooli kutsutakse üles käituma vaoshoitult ning ähm, kuritegude toimepanijad võtma kohtulikule vastutusele. Euroopa Liit viis veebruaris ja märtsis läbi äh, ka diplomaatilise demarsi ning äh, loomulikult mõistame hukka ka kõige äh, viimatisema, kõige hiljutisema vägivallapuhangu. ja me kutsume Nigeeria föderaalvalitsust üles seda hiljutist vägivallapuhangut põhjalikult uurima ning äh, selle toimepanijad äh, tooma kohtu ette. viimase kümne aasta jooksul on vägivaldsed konfliktid äh, Nigeerias maksnud elu rohkem kui neljateistkümnele tuhandele inimesele ning ähm, nende vägivallapuhangute tagajärjel on tekkinud üle kolme miljoni pagulase, maapagulase on võimatu öelda, et just kristlased või just äh, moslemid on vägivallatsejad või vastupidi, ohvrid, sest kahjuks näitab ajalugu, et mõlemad on olnud äh, mõlemas olukorras. Äh, peale selle on selge, et konflikt puudutab kõige enam süvavaesuses elavaid inimesi. ning kuigi paljusid konflikte nimetatakse konfliktiks religioonide vahel, on tihti tegemist ka muude asjaoludega, näiteks võitlus maa pärast, poliitiline võitlus võitlus kohalike võimude vahel. usulised lahknevused kahtlemata võimendavad veelgi teisi erisusi ning lõpuks jõutaksegi veriste kokkupõrgeteni. Euroopa Liidu ja Nigeeria riigi strateegiat dokument ähm, aitab äh, edasist ähm, koostööd edasi viia ning kaks kõige tähtsamat sektorit on loomulikult rahu ja julgeolek ning teisest küljest ähm, äh, haldus ja inimõigused. me jätkame poliitilist dialoogi Nigeeriaga ning äh, räägime äh, pidevalt ka inimõigustest, usuvabadusest ja sellest, et kedagi ei tohi diskrimineerida tema usu alusel lugupeetud president, ma arvan, et kõige olulisem on jätkuvalt jälgida, mis Nigeerias toimub, ähm, jälgida vägivalda või mis võib uuesti puhkeda erinevate kogukondade vahel ning äh, ma arvan, et äh, sügisel, kui toimub uus kohtumine Nigeeria ministritega, on äh, see dialoog samuti väga tähtsal kohal, suur aitäh! suur tänu, härra volinik ja järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad. rahvapartei nimel saab kaheks minutiks sõna härra Mitchell. suur tänu, härra president, ma tahaksin liituda volinikuga selles osas, et ähm, avaldame kaastunnet äh, president Yar'Adua surma puhul Nigeeria rahvale. Äh, vägivalla puhkemine Nigeerias hiljuti viitab äh, sügavamatele probleemidele. Jossis toimunud äh, kokkupõrked, see linn on näinud vägivalda ennegi, on väga traagilised. kristliku lõuna ja moslemi põhja kokkusaamiskohal asuv linn, seal toimuv justkui viitab äh, usuvihale, kuid me peame vaatama siiski, mis on tegelikult äh, selle probleemi tegelikud äh, juured. ma olen pärit Iirimaalt ja Põhja-Iiri äh, konfliktist räägiti ka aastaid kui katoliiklaste ja protestantide vahelisest probleemist, kuid loomulikult need juured on sügavamal, ka kodanikuõiguse küsimused on olulised. me peaksime vältima äh, selliseid avaldusi, mille kohaselt äh, taolised äh, jubedad tapmised on ainult usuviha tõttu ellu viidud, vaid meil on ka poliitilised ja majanduslikud äh, probleemid seal selgelt nähavad. Hausa ja Perami rahvaste vahelise konflikti juured on ka seal kahe tuhande esimesel, kahe tuhande neljandal ja kahe tuhande kaheksandal aastal nägime me juba tõsiseid vägivaldseid kokkupõrkeid ja vägivalda on kasutatud erimeelsuste äh, lahendamiseks äh, dialoogi asemel on väga äh, pettumust valmistav, et Nigeeria, mis on maailma kaheksas suurim naftatootja, on riik, kus samas tohutu osa rahvast elab allpool vaesuspiiri, ainult läbi demokraatia ja poliitilise äh, Äh, stabiilsuse tagamise saab äh, Nigeeria selliseks riigiks, mis on sotsiaalselt õig-, õige ja õiglane ja demokraatlik ja juhib inimesed eemale vägivallategudest. komisjon peab jätkama Cotonou kokkuleppe asu-, alusel Nigeeriaga arutelusid selleks, et jõuda konflikti juurteni ja tuleb anda neile piisavat abi selleks, et sellised jubedused enam kunagi ei korduks suur tänu, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Tais Berman sotsialistide nimel, palun härra president, mõistagi meie fraktsioon äh, liitub äh, volinik Reeniga äh, kaastunde avaldustes president Jara Adua surma puhul. kristlaste ja moslemite vahelised kokkupõrked jaanuaris ja märtsis Jossi piirkonnas sellel aastal näitavad seda, kui plahvatusohtlik on see piirkond. kuigi jah, võib-olla ilmselged põhjused on usukonfliktides, äh, äh, tuleks vaadata ka tõsisemaid põhjuseid, nii nagu kolleeg Mitchell ka juba ütles. kõige olulisem on see, et selles piirkonnas on väga vähe ressursse ja et erinevad elanike grupid omavad erinevat juurdepääsu nendele ressurssidele. ja karjamaade üle valitsev konflikt on muidugi väga oluline kogukondadevahelistes suhetes. põliselanikud tunnevad ennast ohustatuna asunike poolt, kes nende karjamaid justkui ära võtavad. me peame tegelema tõsiste konflikti juurtega, kui midagi ei tehta, vaesusega eh, ja selle väljajuurimisega, need konfliktid ainult jätkavad. mõlemal kogukonn-, jätkuvad, mõlemal kogukonnal on vaja juurdepääsu eh, esmastele teenustele, näiteks nagu haridusteenused eh, ja poliitiline otsuslangetusprotsess, me nõuame, et äh, selliste kuritegude ja vägivalla tekitajad toodaks kohtu ette, on täiesti šokeeriv, et kohalikud omavalitsused äh, kavatsevad äh, ellu viia kõik surmaotsused, mis on langetatud selleks, et vanglatesse ruumi tekitada, inimesed aga istuvad vanglates aastaid, enne kui nad saavad kohtuniku ette. me peame lahendama äh, kriminaalõigussüsteemi tõsised äh, puudujäägid, ainult nii saavad äh, kuritegude elluviijad õiglase kohtupidamise osaliseks. suur tänu, Charles Goerens, järgmisena palun. tänan, härra president. kuulsime, et president Yara Dua suri. meie fraktsioon avaldab samuti kaastunnet presidendi enneaegse surma puhul. see leidis ajas ajahetkel, kui äh, pinged kristlaste ja moslemite vahel on võtnud eriti kohutava vormi. Äh, Jossi piirkonnas hukkunud on praeguse resolutsiooni põhjuseks. võiks pikalt rääkida sellest barbaarsusest kuid taaskord oleksime pidanud, oleksime sunnitud tõdema, et, et, et tegemist pole usuliste kokkupõrgetega, et vaesus ei tule kasuks, et, et poliitilised ametivõimud ei ole suutnud teha lõppu korruptsioonile ja taaskord peaksime mainima konflikti loodusressursside tõttu eriti viljakas maa, mis asub selles piirkonnas ja kliimamuutused samuti vee-, võimendavad veelgi juba mainitud faktoreid. mida võib teha siin Euroopa Liit äh, taolises olukorras? loomulikult võib rääkida artiklist kaheksa Cotonou lepingus, et rõhus, et äh, tõhustada dialoogi ametivõimudega, seda me ka tegime, võime hukka mõista vägivallateod, teeme seda praeguse resolutsiooniga, võime kahetseda, et äh, see väga rikas riik, suurim Aafrika kontinendi naftaeksportija, ei suuda oma jõukust investeerida võitlusse vaesusega, me võime teha kõike, hukka mõista ja veel kord hukka mõista kõike seda, kuid on üks lootusekiir, et Nigeeria ise hakkab oma riiki jalule tõstma ja soovin edu presid-, uuele presidendile, soovin edu, Jonathan, vap-, võitlemaks vapralt kõigi nende pahedega. liik, riik ise peab jalule tõusma ja ma arvan, et et tema tüüpi inimesi on vähe, soovin talle vaprust, tarkust ja tahan avaldada ka meie poolt toetust äh, sellele väljapaistvale inimesele, kes on nüüd presidendi kohusetäitja. suur tänu, president Görens. pooleteist minutiks roheliste nimel proua Kill Nielsen. suur tänu, rohelised samuti ühinevad kaastundeavaldustega me toetame resolutsiooni, mis puudutavad massilisi vägivallategusid eh, Ni-, Nigeerias, see on ainult üks osa ainult kurvast pildist, mis iseloomustab inimõigusi Nigeerias. ma tahaksin rääkida Nigeeria vanglatest. Se-, sealsetel vangide inimõigusi rikutakse süstemaatiliselt, nagu Amnesty Internationali raport aastast kaks tuhat kaheksa näitab, kuuskümmend viis protsenti kinnipeetutest ei, neid ei ole kunagi mõistetud süüdi üheski rikkumises, mõned ootavad kohtumõistmist äh, kümme aastat. probleemid on sellised, et Nigeerial polegi rohkem valikut, kui neid probleeme tunnustada ja viia läbi reform ja seda reformi me ootame endiselt. keskendun täna vanglatele seetõttu, et äh, päevakajalised sündmused tuletasid meile taas kord meelde, kuivõrd inimelul on vähe väärtust Nigeerias ja veelgi vähem vangide elu. Äh, Nigeeria äh, on teatanud äh, soov, kavatsusest hukata sadu surmanuhtlusele määratuid selleks, et teha ruumi uutele vangidele. tappa selleks, et teha ruumi uutele vangidele, ei ole midagi šokeerivamat. paljud surmamõistetutest me teame, on süütud ja enamusel polegi olnud õi-, ligipääsu õiglasele kohtumõistmisele. veebruaris kaks tuhat üheksa äh, Midera-, Nigeeria föderaalne välisminister teatas ÜRO-s, et Nigeeria järgib äh, surmanuhtluse moratooriumi. seepärast minu ettepanek on hääletusel äh, teha suuline muudatusettepanek, kus mõistetakse hukka selline hiljutine Nigeeria juhtide seisukohavõtt. suur tänu ja üheks minutiks ECR-i nimel saab sõna härra Van Dalen. Eh, eh, suur tänu, härra president, ka mina oma fraktsiooni nimel tahaksin väljendada kaastunnet Nigeeria rahvale eh, presidendi surma puhul vägivallateod Jossi piirkonnas on sõnul kirjeldamatud ja me ei ole näinud mingeid muudatusi. me oleme näinud vägivaldseid sündmusi, kokkupõrkeid, kus kristlased on ohvrid. tuleb kiiresti teostada uurimine, sõltumatu uurimine, sest tundub, et valitsus ei suuda oma kodanikke piisavalt kaitsta. teiseks tuleb tagada, et sellised vägivallad tegusid ei äh, tolereerita. me peame leidma lahenduse pingetele erinevate rahvastikurühmade vahel, kes võitlevad äh, sama maatüki pärast. loomulikult tuleb anda abi Nigeeriale nende meetmetega, kuid me samuti peame neile avaldama survet selleks, et teha lõpp vägivallale. suur tänu ja nüüd kuue äh, nimel saab sõna kaheks minutiks proua Veržia tänan, härra president, lugupeetud kolleegid. loomulikult ühinen ka mina kaastunde avaldustega Nigeeria rahvale presidendi surma puhul. kuue ei hääleta resolutsiooni ettepaneku üle täna ega ühine sellega. me leiame, et see resolutsioon vastupidiselt mõnedele sõnavõttudele ei tegele tõeliselt vägivalla põhjustega Nigeerias. tegeleb ainult osaga nendest. me mõistame hukka selle vägivalla ja me nõuame, et selle autorid toodaks kohtu ette. Nigeeria on tõepoolest suur Aafrika riik, millel on rikas ilmalik ajalugu, Aafrika suurim äh, rahvastiku arvult sada nelikümmend miljonit, see on rikas riik, sellest ajast saadik, kui seal avastati nafta pärast Lõuna-Aafrika Vabariiki ja, ja enne Alžeeriat asub ta jõukuse vallas, kuid enamus elanikest elab allpool vaesuspiiri ja see on ainus riik maailmas, kus tegemist on rikka naftariigiga, millel on eelarve defitsiit ja paradoksaalsuse tipp on see, et veetakse välja enamus äh, toornaftast rafineerimiseks, kuna puudub suutlikkus rafineerida ja olemasolevad rafineerimistehased ei, on ajast ja arust. hinnad. miks siis Nigeeria on sellises olukorras? sellepärast, et Nigeeria on kõnekas näide sellest, kuidas mõned rahvusvahelised ettevõtted koos mõnede nende valitsuste kaasteadmisel kontrollivad Aafrika ressursse, antud juhul on tegemist äh, naftaettevõtetega, üks nendest ekspluateerib neljakümmet protsenti Nigeeria mustast kullast. Need ettevõtted kujundavad valitsusi ümber oma soovide ja vajaduste kohaselt ja hü-, ja hüljates riigi huvid. Nigeri delta, mis, mille floora ja fauna olid maailma öö, äh, rikkamateks, on muutunud täielikuks öö, äh, prügimäeks igal kuul viissada konteinerit tühjendav, tühjendatakse öö, öö, vabas looduses. Nigeeria on üks kõige maailma korrumpeerunumaid maid. üle kolmesaja kahekümne viie miljardi neljasajast miljardist naftatuludest on läinud korruptantide taskutesse Äh, kontodele Šveitsis, Suurbritannias ja Prantsusmaal. see olukord on talumatu ja ma leian, et meie resolutsioon ei ole väljakutsete kõrgusel. Euroopa Liit äh, ei ole oma Aafrika solidaarsuse kõrgusel. üks minut härra Proverale. suur aitäh meie ees seisab raske ülesanne. tõepoolest, kahel erineval usulahul on raske kõrvuti eksisteerida, eriti kui tegemist on kristlaste ja moslemitega ning äh, resolutsiooni tekst meenutab meile, et tegemist on väga tõsise olukorraga, üle neljateist tuhande inimese on hukkunud äh, usu, usulise või etnilise äh, põhjusega vägivallapuhangutes ning viimase paari kuu jooksul on surnud viissada inimest. kahjuks ei ole Nigeeria ainus äh, koht, kus erinevad usulahud ei suuda üksteist seedida. võib-olla oleks hea, kui Euroopa Parlamendi iga-aastases äh, aruandes äh, räägitaks ka usuvabadusest, sest usuvabadus, õigemini selle puudumine on paljude riikide stabiilsuse seisukohast väga oluline härra Rehn ütles, et äh, Nigeeria on väga vaene riik, kuid äh, kuigi ma härra Rehni austan, siis tegelikult on härra, äh, on Nigeeria ju väga rikas riik, lihtsalt seal on palju korruptsiooni. korruptandid on varastanud kogu riigi jõukuse ja selle oma taskusse toppinud, selles seisneb probleem sotsiaalmajanduslik uuendustöö Nigeerias ja paljudes teistes Aafrika riikides on midagi sellist, mis tuleb ära teha. on vaja, et Nigeeriat asuksid valitsema inimesed, keda huvitavad inimesed, keda huvitab Nigeeria rahvas. aitäh, härra äh, Martin, fraktsioonilise kuulusate liikmete nimel. aitäh, Nigeeria pärast äh, jalgpalli maailmakarikate Lõuna-Aafrikas Äh, Nigeeria on nüüd äh, see Aafrika riik, mille poole me vaatame. see osa Aafrikast, mida me peame arutama. kui me räägime üleilmastumisest ja üleilmastumise kontekstist, siis me võiksime esimese asjana muidugi mõelda Hiinast või ka Euroopast. ja ma olen täiesti kindel, et äh, Nigeerias pannakse ka edaspidi toime vägivallategusid ka nende kallal, äh, kes istuvad äh, vanglas. Nigeeriat valitseb väike ja ahne klikk, me peame Nigeeriat aitama ning mu vasakpoolsed kolleegid tegid tegelikult selgeks need seisukohad, mis minulgi on. me peame kaitsma inimõigusi ja vaatame, millised on Hiina plaanid Nigeeria suhtes suur aitäh, sellega on äh, lõppenud fraktsiooni, fraktsioonide nimel kõnelejate ähm, kõned ja nüüd äh, individuaalsed esinejad, äh, kõnelejad, härra Maura, üks minut. suur aitäh, härra president. lugupeetud kolleegid, vägivald ei lahenda ühtegi konflikti, ainult suurendab konflikti traagilisi tagajärgi. vägivald on vale, ebamoraalne, ebaõiglane, ebainimlik ja kõige vähem tõhus meetod üldse ühegi äh, probleemi lahendamiseks, kindlasti sellise probleemi lahendamiseks, mis hõlmab tervet regiooni. vägivalla on vallandanud usuline lahknevus äh, kristlaste ja moslemite vahel, kuid äh, tegelikult mitte ainult see, vaid ka asjaolu, et erinevate etniliste rühmade majanduslik jõukus on erineval tasemel rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, peab Nigeeria valitsusele saatma selge sõnumi, sest valitsus suurel määral vastutab tekkinud olukorra eest. valitsus on kohustatud edendama võimalusi erinevate, erinevate uskude esindajatele elada rahumeelselt koos. see on oluline kogu Nigeeria rahvale lisaks sellele, et tuleb uurida, kes on vägivallateod viimastel kuudel toime pannud ja võtta need isikud ka vastutusele, tegelikult me räägime ju viimastest aastatest, mitte kuudest. lisaks sellele on vaja astuda ka teisi samme. selleks, et erinevad, erinevate rahvuste ja religioonide esindajad suudaksid omavahel astuda dialoogi ning nagu paljud teised on öelnud, vajab Nigeeria uut äh, valitsevat eliiti tegemist on riigiga, milles on palju loodusressursse, tegemist on tegelikult jõuka riigi, riigiga. kuid äh, nendele varadele, nendele ressurssidele puudub äh, Nigeeria rahval piisav ligipääs ning neid jagatakse ebaõiglaselt. Euroopa Liidu ja Nigeeria vahelisi suhteid tuleks äh, ära kasutada selleks, et äh, Nigeeria areneks õiglasemalt. kõige suurem oht ei peitu ju mitte konfliktis endas, vaid selles, mis on selle konflikti põhjustanud. ning äh, just nende põhjustega tulebki tegeleda majandusliku demokraatliku arengu huvides. proua Krets, üks minut. suur tänu, härra president omalt poolt äh, tahaksin väljendada kaastunnet äh, Nigeeria rahvale presidendi surma puhul. kahjuks olemasolevatele pingetele lisandub uus riskifaktor. on kadunud võim riigis, kus valitseb vägivald. üle kolmesaja moslemi on hukatud käesoleva aasta algusest ja seejärel hukati sa sama palju kristlasi armee tegevus tänavatel võib teha lõpu ähm, äh, kogukondade kättemaksule, tuleb tagada avalik kord selleks, et ära hoida uued vägivallateod. ja seepärast on meil tarvis rahvusvahelist äh, kohalolekut. teiseks probleemiks on karistamatus. enamuses äh, konfliktipiirkondades Aafrikas hetkel, mil kurjategijad arreteeritakse, väheneb ka vägivald, kuid selleks, peab taas rahvusvaheline kogukond ähm, andma oma panuse, rahvusvaheline kogukond äh, suhtus väga tähelepanelikult Balkani riikidesse, sama tuleb teha Aafrikas. suur tänu, järgmisele üheks minutiks härra Tänak, palun väikse poisina nägin ma see pilte telekas Nigeeria Bajafri piirkonna kodusõjast, need olid jubedad kaadrid kuid äh, aastakümneid hiljem pole midagi muutunud. Äh, iiveldust tekitavad äh, kaadrid tapatöödest ähm, toovad meile meelde selle, kui lõhestunud see riik on religioossed erimeelsused, vaesus on Nigeerialt tavapärased. eilne presidendi surm kindlasti viib võimuvõitluseni, ma eh, edastaksin kaastunud avaldused Nigeeria rahvale ning viib eh, suurema sta-, ebastabiilsuseni. Nigeeria liitvabariigina eh, on ohus. Libeeria president Gaddafi on teinud ettepaneku liitvabariik kaheks luua. Sudaan jällegi riik, kus on lõhed kristlaste ja moslemite vahel on juba lagunemas ja see viib äh, pretsedendini, et nimelt koloniaalpiirid ei ole enam puutumatud ja see tõstatab väga palju huvitavaid küsimusi Aafrika tuleviku osas. suur tänu, poolteist minutit, härra Joe Higins, palun. president. Äh, tohutu ja koletu, koletud mõrvad äh, Jossi piirkonnas äh, on toonud kaasa ähm, sadu äh, süüta ohvreid, palju naisi ja lapsi oli hukkunute seas. kogukondade vahelised lõhed Äh, on äh, küll põhjuseks nende tapatööde kui ka varasemate tapatööde taga, kuid äh, põhjused on sügavamal. postkolonialistlik brutaalsus Aafrikas, kus kasutatakse ära koloniaalseid ja kogukondavahelisi lõhesid, on jätnud oma Äh, jäljed ning äh, BBC ütles hiljuti, et kuigi vägivald on islamistlike ja kristlike kogukondade vahel, on põhjused siiski peitumas majanduses ja poliitilistes küsimustes. Nigeeria rahvas on vaesustunud ning äh, valitsev eliit täiesti korrumpeerunud Nigeeria on äh, maavarasid arvestades, mineraalvarasid ja naftat arvestades üks maailma rikkamaid riike. kahjuks korrumpeerunud eliidid ja Shell Oil ja teised äh, hargmaised ettevõtted on lõviosa sellest rikkusest endale krabanud ja on jätnud äh, enamuse Nigeeria rahvast sügavasse vaesusesse mina äh, toetan äh, demokraatliku sotsialistliku liikumise liikmeid äh, Nigeerias, kes nõuavad, et rahvas, töölised ja vaesed võtaksid üle riigi varad ja selle suure rikkuse alusel on võimalik väärtuse elu tagada kõikidele Nigeeria kodanikele ja niimoodi saada üle ka kogukondadevahelistest lõhedest. alternatiiv tõesti on see, et liitvabariik lüüakse lahku ja sellele järgneb kindlasti eh, veelgi selliseid barbaarseid eh, vägivallategusid. suur tänu, poolteist minutit, härra Kaczmarek. härra president. Nigeeria on äärmiselt oluline riik, sellepärast me ka tegeleme Jossi sündmustega. Nigeeria probleem aga ei ole sugugi ainult lahkhelid äh, usuliste või, usulisel või poliitilisel pinnal. Äh, põhjuseid on erinevaid, äh, nagu ajaloolised põhjused. kui kristlasi peetakse põlisrahvaks, siis mus-, moslemeid peetakse selles piirkonnas hilisemateks asukateks poliitilised eripärad eh, on samuti märgatavad, eh, etnilised rühmad hääletavad erinevate poliitiliste jõudude poolt, nii et me ei saa rääkida ainult usuprobleemidest. riigi põhiseadus tagab usuvabaduse. seda võib pidada naiivseks, eh, rääkida selle riigi põhiseadusest, kui ma tahaksin teile meelde tuletada, et Ameerika põhiseadus, mis on maailma vanim, ja vanim konstitutsioon Euroopas, Poola põhiseadus, äh, äh, sisaldavad äh, alusväärtusi ja tahaksin meelde tuletada Nigeeria ametivõimudele, et nad peavad lahendama oma probleemid mitte meie põhiseadustele tuginedes, vaid nende põhiseadusele tuginedes. ja seega oleme lõpetanud kõnelejate nimekirja ja nüüd vaba mikrofon, kolm inimest on soovinud sõna. kõigepealt proua Andrikien. härra president, ma tahaksin äh, avaldada kahetsust äh, Jossi piirkonda tabanud äh, vägivallapuhangute osas, mis äh, mitmesaja inimese hukkumiseni viis. see on üks näide paljude seast, äh, kui raskeks on kujunenud lepitusprotsess, mida meil vaja selleks, et rahumeelselt saaksid omavahel koos eksisteerida islamistlik põhjaosa ja kristlik lõunaosa. ma tahaksin märkida, et suur osa nendest jubedustest on põhjustatud ähm, naftarikka piirkon-, naftarikas piirkonnas äh, elavate inimeste vaesuse tõttu ja on pidurdanud terve riigi arengut. me kutsume üles Nigeeria ametkondi tagama võrdsema ja demokraatlikuma arengu kõikidele kogukondadele riigis ja tuleb kaitsta äh, põhilisi inimõigusi ja täna muidugi äh, avaldan kaastunnet Nigeeria rahvale nende presidendi surma puhul suur tänu, proua Andrek Jene, järgmisena saab sõna härra Preda. suur tänu, härra president. ühineksin kõigi nendega, kes avaldasid kaastunnet Nigeeria rahvale äh, seoses president Yaradua surmaga. Äh, mul on kaks märkust, kõigepealt üks Nigeeria kodanik, kui tema käest küsiti, miks, mis on tema riikide probleemide, riigi probleemide põhjus, ta ütles, et vägivallategude toimepanijad äh, võetakse vastutusele, kuid siis nad kaovad ja neid ei nähta enam kunagi, seega avalik vastutus kuritegude eest äh, ei ole kunagi nähtav. teiseks ma tahaksin rõhutada asjaolu, et me ei tohi unustada konflikti usulist mõõdet. mitmed eelkõnelejad äh, ütlesid, et äh, usuprobleemid on küll olemas, kuid äh, probleemi tuum on sotsiaalne ja majanduslik. presidendi kohusetäitja Goodluck Jonathan on üles kutsunud usujuhte dialoogile, siiski peab oluliseks usuprobleeme. ja härra Grzyb. härra president telepilt, mida me nägime, äh, vapustas meid. me nägime äh, Jossi linnas äh, aset leidnud šokeerivaid sündmusi, nagu Mario Mauro ütles, vägivalda ei õigusta miski, vägivald on pahe. Euroopa Parlament Äh, Euroopa ei saa jätta tähelepanuta selliseid sündmusi, seega ma toetan seda resolutsiooni. Äh, sõltumatult konflikti põhjustest ja sügavamatest juurtest on meie kohus reageerida selleks, et austataks inimõigusi Nigeerias, mis on kokkuvõttes meile lähedane avaldan kaastunnet ka Nigeeria rahvale. Eh, lõppsõnaks saab sõna härra volinik Olli Rehn. president. Eh. lugupeetud president, austatud parlamendiliikmed, suur aitäh kõigile selle väga tõsise ja vastutustundliku debati eest paljud kõnelejad ütlesid, et tegelikult on Nigeeria ühiskonna probleemid väga keerulised. ma nõustun teiega. ning komisjon saab samuti aru, kui keerukad need probleemid on. ja just selle tõttu jätkame me äh, dialoogi Nigeeriaga. ja ma olen nõus kõigiga, kes rõhutasid, et väga oluline on võidelda korruptsiooni ning karistamatusega, sest kahjuks on korruptsioon Nigeeria ühiskonnas äh, väga jõuliselt äh, sisse juurdunud ning äh, see on kohutav pahe selles ressursside poolest nii rikas riigis ning ennekõike kahjustavad korruptandid tavaliste inimeste igapäevast elu me peame andma Nigeeriale konstruktiivset ja jõulist toetust, kasutades selleks väga paljusid erinevaid instrumente, alates äh, diplomaatiast kuni arenguabini ning äh, komisjon äh, säilitab oma tähelepaneliku vaatleja staatuse ning samuti mõistame me hukka igasuguse vägivalla ja teeme seda nende diplomaatiliste äh, esinduste abil, mis meil Nigeerias on. järgmine foorum, kus me saame seda väga tähtsat küsimust äh, arutada ja seda kõrgel tasemel, on Euroopa Liidu ja Nigeeria äh, ministrite kohtumine, mis toimub sügisel ja me kahtlemata arutame neid vägivallaküsimusi ka seal. suur aitäh! suur aitäh ka teile, härra Rehn! ma pean teie käest vabandust paluma, et ruum niimoodi sumisema hakkas, kuid äh, ometi võtame me nüüd äh, debati Nigeeria asjus äh, kokku ja me hääletame täna pärastlõunal. nüüd lühike paus ja siis mõne minuti pärast algab hääletamine.